okei okay., good afternoon everybody and.... nii, tere pärastlõunat ja mul on väga kahju, et me oleme nüüd alustamisega nii hiljaks jäänud ja pidanuks varem juba alustama. ma ei teadnud, et meil on kaheosaline kohtumine kella kolmest poole neljani ja siis poole neljast edasi aga kõigepealt on meil ametlik HEM komisjoni koosolek ja siis pärast seda meil on koos libe komisjoniga ühine avalik kuulamine. ja libe president, esimees on ka siis meiega liitumas õige peatselt. aga alustame nüüd kaheteistkümnenda päevakorrapunktiga, milleks on roomade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku soolised aspektid. jah, juba äh, aeg on läinud ja ma rohkem ei räägigi, annan kohe sõna proua Jarokale. suur tänu. mu daamid ja härrad, see on nüüd teist korda, kui me räägime sellest raportist ja esimene kord, kui Euroopa Parlamendil on võimalus vaadata, mida liikmesriigid on ära teinud pärast seda, kui Ungari eesistumisel nõukogu käivitas eh, strateegia ja siin on palju juttu nendest linnades ja maapiirkondades valitsevatest mustlaste getodest. viimastel aastatel on olukord veelgi hullemaks läinud. väga vähe on edasi liigutud ja sellepärast nüüd parlament on pühendunud sellele, et aitab komisjoni liikmesriike, et need tõhusalt tegevusplaani ellu viiksid ja mitte ainult, et ei toimuks rahade kulutamine, vaid tõesti öö, eh, oleksid ka tulemused kulutatud raha, sest viimastel aastatel on tulemused olnud üsna kesised. nii et nüüd eh, liikmesriikide tegevuskavade esimene läbivaatamine ja ka nende esialgne rakesta, rakendamine. me teame, et vaesuse vahe, vähendamise vallas ei ole võimalik paari aastaga palju saavutada, aga e, ometi rakendamisega on asjad üsna aeglased, sellele vaatamata. ja miks ma otsustasin just e, soolisi aspekte käsitleda e, oma raportis, sest ma arvan, et kui me käsitleme neljakümnest miljonist kõige kaitsetumat osa ja need on just roomad, rooma naised, no lapsed, need roomad, kes elavad segregeeritud või mitte segregeeritud getodes. kui me seda kõike analüüsime, siis me näeme eh, liikmesriigiti, millised eh, projektid on hästi planeeritud Mm, hästi eelarvestatud, kus on toimunud hea seire ja kus ka vaesed ja roomad on andnud oma panuse projektidesse. ja et seda kõike uurida, me palusime mitmeid vabaühendusi ja organisatsioone, et nad teeksid omad analüüsid ja Põhiõiguste Agentuuri panus siin on olnud väga kasulik meile ja ähm, minu töödokumendis te näete, et esimeses osas räägitakse raamistikust tervikuna ja teises osas äh, käsitletakse Rooma naiste olukorda. ja selleks meil on vaja lahku löödud andmeid, mis me saime Põhiõiguste Agentuurilt ja üks huvipakkuv aspekt oli see, et vaesus Rooma perede hulgas, kus on neli ja enam last, on väga suur, sest nendes peredes, kus on ainult üks lapsevanem, on vaesuse oht võib-olla väiksem, kui me arvasime algselt. ja meie uuringud näitasid selgelt, et vanemad Rooma naised eh, nendes piirkondades on just kõige kaitsetumad. ja eh, oli ka arvudest näha, et enamik roomasid, kes ei ole aktiivsed, on just naised ja nägime ka, et kirjaoskus on naiste hulgas palju madalam ja haridusase madalam ja eh, teismeliste hulgas on väga palju planeerimata rasedust ning nägime ka, et kriisi tagajärjel olukord eh, veelgi halvenes võrreldes kolme-nelja aasta taguse ajaga. Eh, ja nende gruppide puhul on vägivalla ja inimkaubanduse, prostitutsiooni oht veel eriti suur ja sellega on käsitletud siin raportis ja ma olen teinud terve rea soovitusi, mis puudutab soolise võrdõiguslikkuse äh, aspektide integreerimist muudesse poliitikates ja hinnangute andmist olukorrale äh, ja samuti minu raport Eh, räägib suurtest perekondadest, teismelistest emadest, koolist väljakukkujatest, samuti räägime eh, eesmärkidest lastehoolduse puhul ja tööturule integreerimise eh, osas, jah, VKE-d, tehased, vabrikud, tähtis on, et oleksid sinnagi kaasatud Äh, roomad ja VKE-de loomise abistamine on väga tähtis ning diskrimineerimise teema, otsene ja kaudne diskrimineerimine on samuti üks valdkond, mida peab rohkem arutama, et komisjon teaks, milline sõnum saata liikmesriikidele. nii et ma tänan äh, äh, majanduskomisjoni arvamuse eest sest eh, töö ja koolitus oli see, mille nemad rõhku panid ja juurdepääs töökohale, eh, aga see tähendab, seda suur pere tuleb jätta selleks ajaks eh, kõrvale. Need on kõik väga aktuaalsed teemad, ma tänan kõiki kolleege kommentaaride eest ja ka organisatsioone, kes aitasid meid teksti koostamisel. suur tänu. proua Kliveti, palun uh Mulțumesc, domnule președinte. Suur tänu. selle raporti kohta ma tahaksin öelda järgmist. mina olen sotsiaaldemokraatide fraktsiooni variraportööriks. ja minagi leian, et tegemist on ülimalt aktuaalse teemaga. komisjoni otsus olla otseselt osaline lahenduste leidmisel, roomade integreerimisel, on tähtis otsus ja see otsus on võimaldanud liikmesriikidel koostada oma aruandeid oma riigi kohta. ja kui ma lugesin neid aruandeid, siis võin öelda, et et eh, soolised küsimused on siiski vähe südamel olnud seal eh, aruannetes, aga samas mul õnnestus tuvastada mitmed head eh, tegevuspraktikad meie liikmesriikides. ma ei hakka siin üksikult liikmesriike välja tooma, ma ei taha kedagi kogemata ära unustada. nüüd peale nende teemade, mida kolleeg juba nimetas, ma arvan, et tuleb tegeleda nelja peamise probleemse valdkonnaga haridus, tööhõive, tervishoid ja Rooma naiste eluase e, ning minu arvates on veel lisaks kaks tähtsat teemet, nimelt vaba liikumine Euroopa Liidu sees ja võitlus stereotüüpide vastu, mis seonduvad roomade etnilise rühmaga nii et me tahaksime abikäe ulatada omalt poolt, et veel lahendamata küsimused saaksid ka eh, läbi analüüs, analüüsitud ja lahenduse Euroopa Liidu tasandil. Rumeenia esindajana meil on suur roomade kogukond ju Rumeenias. saan mina jagada teile Rumeenia kogemust. me oleme pikka aega Rooma kogukonnaga külg külje kõrval elanud ja see on aidanud rumeenlastel tundma õppida Roomade plusse ja miinuseid. ja me ei tohiks siin üldsõnaliselt kritiseerida roomasid, vaid peame mõistma ka nende eripära tegemist on tõesti eripalgelise kogukonnaga ja meil on vaja leida Euroopa tasandi lahendused roomade probleemidele. ma teen omapoolselt ka muudatusettepanekud siia raportisse ning kavandan teha koostööd kolleegidega lõppteksti kallal. ja ma olen huvitatud sellest, et me leiaksime head lahendused. Eh, suur tänu nüüd proua Bauer. ma tänan. mõned lühikesed märkused. tööhõivekomisjonis me arutasime eh, arvamust selle raporti kohta ja eh, tööhõive komisjoni pädevusse nagu öeldud, kuuluvad tööküsimused seoses selle raportiga ja ma arvan, et on tähtis väga selgelt vahet teha tööhõimelisuse vahel, see tähendab konkurentsivõime vahel, tööhõives ja diskrimineerimise vahel. Need on muidugi omavahel seotud nähtused. ja tähtis on selgelt välja öelda, mis on konkurentsivõime tööturul Eh, peame silmas seda suurt eh, kirjaoskamatuse protsenti Rooma naiste hulgas ju ja nende hulgas on ka tööhõive väga madal ainult, ainult kakskümmend neli protsenti nendest töötab. kakskümmend neli protsenti Rooma naistest töötab, see on väga ebatavaline eh, nähtus tööturul ja tõsine väljakutse. pidades silmas seda, et kõigepealt tuleb eh, see, ta tööturul konkurentsivõimet käsitleda. tohutu hulk ala eh, haritud inimesi ei saa piisavalt töökohti Euroopa Liidu tööturul, see on ju selge. nüüd esimene asi, kuidas neile oskused anda? minu arvates on see kõige tähtsam ülesanne, esimene ülesanne, millega tuleb tegeleda, kuidas anda roomadele vajalikud oskused. ja teine küsimus, eh, haridus ja koolitus. ja eh, ka sotsiaalsüsteemidesse, erinevatesse süsteemidesse eh, tuleb sisse arvata äh, tugevad stiimulid, mis panevad tööd tegema. tuleb aidata suuri perekondi, tuleb aidata üksikemasid. sest sõltumatus majanduslikult on midagi, mis oma naiste hulgas on väga madal. nii et siin tuleb väga selgelt öelda, et äh, praegu seatud ülesanded ei ole täidetud ja väljakutsed on endiselt väga suured. suur tänu. ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja härra Papa-Nikolokolos. Thank you, just for the record is proua eh, Papa-Mihholopulu on minu nimi aga võite mind Elinaks kutsuda. kõigepealt komisjon tervitab eh, Liivi algatust koostada see raport ja komisjon väga hästi teab, et Rooma naised on eriti kaitsetud ja meeste ja naiste vaheline lõhe ja roomade ja ülejäänud ühiskonna vaheline lõhe on väga suur ja aktuaalne teema. ma ei hakka siin rääkima statistikast, meil on väga põhjalikud andmed. Need tulenevad hiljutisest Põhiõiguste Agentuuri ülevaatest ja siis, kui meil juba toimub see avalik kuulamine, me kuuleme nendest tulemustest juba lähemalt aga tahaksin vaid öelda, et me oleme tõesti tuvastanud, et meil on tohutu probleem tööhõivega, haridusega ja ka tervishoiuga. ning romadel puhul on tegemist ka mitmekordse diskrimineerimisega ja oma raportis me ka oleme sellest rääkinud, aga samas tuleb ka tunnistada, et Euroopa Liidu raamistik puudutab seda teemat vaid kõrvalteemana soolist küsimust eraldi ei käsitleta, aga juunikuises raportis me eh, tegelesime selle teemaga ja käsitlesime eriti mitmekordset diskrimineerimist. ja oma hiljutises ettepanekus nõukogu soovituseks me oleme sisse pannud ka ühe lõike kolm punkt viis, kus käsitletakse just eraldi Rooma naiste ja laste kaitsmist, nii et ma võin äh, lõpetuseks öelda, et me ootame nüüd lõppraportit ja tänan Liivia Raia-Rookat, ta on olnud meile heaks sõbraks roomade koordineerimise üksuses viimastel aastatel. suur tänu. ja nüüd saab proua Jaroka võimaluse vastata, palun suur tänu, ma ei räägi pikalt. ainus, mis ma tahtsin öelda, peale selle, et me tahtsime käsitleda kõige eh, vaesemaid ja kõige tõrjutamaid Eh, gruppe selle neljakümne miljoni hulgas, siis sellepärast me valisimegi välja naised ja soolised aspektid, sest see on see teema, mis on välja jäänud kõikidest liikmesriikide aruannetest ja see on tõesti hämmastav, et see nii on. sest me ju teame, millised on uuringute tulemused, nimelt et naised, eriti kriisi ajal, eh, Rooma naised on väga kõvasti e, kannatanud ja meil on hea meel, et põhiõiguste agentuuri aruandes viidati ka juba nendele aspektidele. E, jah, me teadsime, tegemist on väga kaitsetu grupiga, aga me saime teada, et juurdepääs tervishoiuteenustele mm, Rooma meestel on palju parem kui Rooma naistel ja tõesti on vaja lõpp teha sellisele vaesuse põlvkonnast põlvkonda edasi pärandamisele lõpuks ometi. ja kõige vastuolulisemad sõnumid siit raportist on järgmised Rooma naistel on suured perekonnad ja nad pikka aega on lastega kodus, aga samas nad ei saa mingit tulu ega pensioni paljudes liikmesriikides sel perioodil ja selle tegevuse eest. ja tulemuseks on väga teistsugune olukord roomade hulgas ja väga raske on neil oma äh, rolle täita, samas etnograafilised uuringud on näidanud, et tegelikult just Rooma naistel on kõige suurem roll oma laste elus, kes pärinevad sellisest taustast. nii et meie raport ka viitab sellele ja muudelegi raskustele, mis äh, endiselt eksisteerivad, vaatamata sellele, et meil on roomade tegevusplaan ja ka eelarvelised vahendid selle toetuseks. suur tänu. ja äh, FEM komisjonil on väga õnne olnud sellega, et meil on nii suurepärane raportöör sel teemal. nii et äh, huviga ootame lõpptulemust ja soovin teile selleks edu tänan, proua Euroka. ja nüüd ma tutvustan teile muudatusettepanekute ajakava selle raporti kohta nimelt kahekümne neljas september kell kaksteist null null kukub kell, seni saate esitada muudatusettepanekuid ja FEM hääletab neljateistkümnendal oktoobril selle raporti üle täiskogule, läheb arvatavasti see raport novembris, aga meil on vaja veel sellele plaanile kinnitust. nii et hetkel jätame selle küsimuse, võtame kaheminutilise vaheaja ja siis hakkab meil ühise kuulamine